kallid kolleegid, me jõuame hääletuse juurde. ma alustan Neits Otterbrucki raportiga Jordaania teemal, kes on selle poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd Mulderi raport eins esimene osa